kuulake mind, muidu meil pärast tuleb ähm, probleeme hääletamisel. Te saate täna kuulata, rääkida järgmisi keeli. Eh, s'il vous plaît, si on pouvait s'entendre, si on veut terminer dans les temps. palun asuge oma kohtadele, nii et me saaksime õigeaegselt alustada saksa, inglise, prantsuse, portugali, hispaania, rootsi, sloveenia keel on meil täna Need on tänased keeled, mida te täna saate kuulata, rääkida ja palun pange siis ka oma hääletuskaardid valmis. nüüd alustame kahe hääletusega ja arvesse tuleb võtta seda, et ühes hääletuses on meil terve rida muudatusi. Äh, nii et see võtab teatud aja. esimene hääletus, see puudutab töötajate kaitset tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ja see kujutab endast siis institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemust ja tegemist on siis jah, nimeline hääletus, hääletus on alanud Tout le monde a voté. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud suure häälteenamusega, suur tänu teile. ja läheme teise hääletuse juurde ja see puju-, puudutab arvamust piiriüleste ümberkujundamiste, ühinemiste ja jagamiste teemal. ja alustame kompromissiga seitseteist ja see on selline kompromiss, ja katsume need kompromissid üles leida, sellepärast on kompromissid väikese A ja suure A-ga, et, et see, seda lugemist siin lihtsamaks ei tee. et see on äh, Sotsiaaldemokraatide kuue ja Roheliste poolt esitatud poolt. kes on vastu? tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis. sotsiaaldemokraatid, kuue ja rohelised poolt, vastu ma teen ettepaneku elektrooniliselt kontrollida. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Äh, vastu võetud kakskümmend seitse häält poolt, kakskümmend vastu. üheksakümmend kuus, esimene osa. kes poolt? kes vastu? heaks kiidetud. teine osa, kes poolt? vastu. tagasi lükatud. kolmas osa, kes poolt? vastu. heaks kiidetud. neljas osa, kes poolt? vastu. tagasi lükatud. üheksateist, kompromiss üheksateist, poolt. vastu kontrolligem elektrooniliselt, hääletus on alanud. üks rahvapartei liiga palju. ikka jätkuvalt. kena, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend üks kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. kontrollime. kompromiss kakskümmend üks, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, heaks kiidetud. muudatusettepanek sada, poolt, vastu, heaks kiidetud, sada üks, kes on poolt? vastu, heaks kiidetud, sada kaks kes on poolt? vastu? erapooletud, unustasin erapooletud, heaks kiidetud, sada kolm, kes poolt? ei, sada kolm langeb ära, sada neli, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud, sada kuus poolt. vastu? tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, heaks kiidetud, sada kaheksa poolt, vastu, heaks kiidetud, sada üheksa poolt, vastu tagasi lükatud. Le compromis 1A. kompromiss 1A SND kohe roheliseks poolt, kes vastu? heaks kiidetud. kontrollime, hääletus on alanud üks A. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada viisteist, kes poolt? kes vastu? heaks kiidetud. sada sada seitseteist, kes poolt? vastu? heaks kiidetud. kontrollime sada seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kaheksateist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu. kontrolligem elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Donc on peut passer au 3A compromis. Ah, oui. Il tombe le 2. Oui. Donc on passe au 3, compromis 3A. Kompromiss 3A. koos kolmega. kes on poolt? kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kontrollime hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Läheme nüüd tunduvalt kaugemale võime kümmekond lehekülg lehte edasi keerata sada kaheksakümmend kaheksa plokis sada kaheksakümmend kaheksa, kas kõik on üles leidnud? sada üheksakümmend kolm, sada üheksakümmend viis, kakssada kolm, kakssada neli terves plokis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd sada üheksakümmend, sada üheksakümmend, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kontrollime. hääletus on alanud. <laughs> hääletus on lõppenud. üks Rahvapartei on liiast hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud nüüd läheme kahesaja juurde, kakssada, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud. ma eelistaksin kontrollida hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja väga pingeline, aga tagasi lükatud. kakssada viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksa, kes on ah,? kontrollime kakssada kaheksat, kes on äh, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kakssada üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. kakssada kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kakssada üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud kakssada neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada üheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss neli A. Äh, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, vabandage see sobib äh, mulle isiklikult väga hästi, sellepärast et nüüd saame jälle mitu lehekülge edasi minna. kakssada kakskümmend üks. kas kõik jõudsid kahesaja kahekümne ühe juurde? okei okay,, kakssada kakskümmend üks, kes on poolt? ma ei näe palju käsi, nii et ma ootaks natuke. kes on kahesaja kahekümne ühe poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja teil oli õige, õigus kakssada kakskümmend seitse, kes on poolt? et mul on artikulatsiooniga tundub probleem. jah, kakssada, kakssada seitsekümmend seitse. kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada 200 seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ah, kontrollime ühteteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? kakssada kaheksakümmend, vabandust, ütleb. kakssada kaheksakümmend, kes on poolt. ehk siis oktand vastu, erapooletud heaks kiidetud. kakssada kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kolm. ah, kakssada kaheksakümmend kaks, hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakssada kaheksakümmend kolm, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, kontrollime hääletus on alanud kakssada kaheksakümmend kolm. hääletus on lõppenud. kakssada kaheksakümmend kolm vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend neli kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda ka nii, et kakskümmend, kakssada kakskümmend neli või kompromiss kakskümmend neli, hääletus on lõppenud ah,, heaks kiidetud ja ei olnudki nii pingel, nagu mulle tundus kakssada üheksakümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud. kontrollime taas kord. nii et hääletus on alanud. hääletus on lõppenud on heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, kontrollime. kakssada üheksakümmend viis hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend kuus, kakssada üheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud. seda peaks ka kontrollima. kakssada üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. kolmsada kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. hääletus on alanud kolmsada kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss viis koos kuuega, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. üks sotsiaaldemokraat Liiast ikka üks rohkem. hääletus on lõppenud. mulle tundus, et see tõesti, et see ei ole selge. Läheme nüüd viie A juurde. kes on poolt? viis A, kes on poolt? vastu erapooletud. kontrollime seda ka hääletus on alanud viis A. ikka üks sotsiaaldemokraat liiast. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. ja seega läheme nüüd edasi. kuus A kompromiss kuus A, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime, hääletus on alanud, kuus A. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend neli, kes on poolt? kolm-neli lehekülje edasi. kas kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend neli ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend kuus langeb ära, kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, kolmsada nelikümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number kümme, kümme A. sotsiaaldemokraadid, kuue rohelised, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kümme B kon-, mm, teeme kohe elektroonilise hääletuse. hääletus on alanud, kümme B. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, kolmsada viiskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kolmsada viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? jälle ei ole selge, seega elektrooniliselt kontrollime, kolmsada viiskümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss äh, kakskümmend. kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud, kompromiss kakskümmend. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, kompromiss kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu hääletamata Agnes, kolmsada viiskümmend kaheksa, kes on poolt? tuleb ka hääletada selle üle, kes on poolt nii, siin on jah, vormistuse probleem. kolmsada viiskümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud kolmsada kuuskümmend kolm. hääletus on lõppenud vastu võetud. neliteist ja kolmsada kuuskümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. soovite kontrollida? kontrollime, neliteist ja kolmsada kuuskümmend neli koos, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud napilt, aga tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend viis poolt. vastu. erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud kolmsada kuuskümmend viis. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud kolmsada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, kolmsada kuuskümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada seitsekümmend, kes on poolt vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, kolmsada seitsekümmend. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmsada seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse Rahvapartei, ECR, ALDE äh, plokina koos kompromissiga seitse ja kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kontrollime siiski, hääletus on alanud, kompromiss seitse ja kaheksa. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd läheme kohe kuus-seitse lehekülge edasi. nelisada. kas kõik jõudsid kohale? kes on poolt, nelisada vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud nelisada kolm. kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, nelisada kolm. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelisada viis, kes on poolt? nelisada viis vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kuus. see langeb ära. nüüd nelisada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa A. teeme kohe elektrooniliselt üheksa A hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud väga. üheksa B. jätkame elektrooniliselt, hääletus on alanud, üheksa B. hääletus on lõppenud vastu võetud. nelisada nelikümmend kuus, mitu lehekülge allpool nelisada nelikümmend kuus. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud, neli, neli, kaheksa. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nelisada nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. soovite kontrollida? hääletus on alanud nelisada nelikümmend üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd põhjendused, seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist, kes on poolt, üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, üheksateist hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt? kakskümmend üks, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli, kakskümmend kuus siiski, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse langeb ära, kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, kakskümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, ei, ütleb esimees, kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud. tundub, et oli vastu võetud, aga hääletame siiski elektrooniliselt. kompromiss kümme. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd äh, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu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 erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse ja nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt. nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss üksteist. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime jällegi elektrooniliselt, number üksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, teeme kohe elektrooniliselt, hääletus on alanud, kaksteist kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. võrdne tulemus ehk siis tagasi lükatud. viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse koos, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt, kuna väga palju kätt ei tõstetud. viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud küsimus äh, tõlke kohta, et inglise keelde tõlge on kadunud. Äh, jah, olen nõus selle inglise keele tõlke kohta kommentaariga, aga mitte belgia, prantsuse äh, keele tõlke kohta. viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend üks, kes on poolt? liikuge natuke allapoole, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmteist, teeme kohe elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt? soovite kon-, ei, jah, siis on seitsekümmend, ütleb esimees, kes on poolt? kes on poolt seitsekümmend? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist, hääletame kohe elektrooniliselt, kompromiss neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, kaheksakümmend kuus hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss viisteist, kohe elektrooniline hääletus. hääletus on alanud, kompromiss viisteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd äh, kompromiss kuusteist, teeme ka kohe elektrooniliselt, hääletus on alanud, kompromiss kuusteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja enne kui me lõpphääletuse juurde läheme, mulle tundub, et siin oli kaks kompromissi kolm A leheküljel viisteist ja teine leheküljel kümme. ja ma ei teagi, millise üle me nüüd hääletasime äh, kolm A. ma ei tea, miks neid siin kaks tükki oli. üks oli suur A ja teine oli väike A pärast äh, number kolme. No I, I don't know if it's completely clear which one we have voted. ma ei tea, kas on selge, millise üle me hääletasime. kolm A suur ja väike A. minu hääletusnimekirjas on meil tegelikult miinus ühe ja pluss teise puhul. nii et siis me ei saa neid ju koos käsitleda. ei, ma arvan, et jääme ikkagi selle juurde, muidu me peame kogu hääletuse uuesti tegema, seda ma küll ei tee. aga Claude, millise poolt me siis hääletasime? Äh, kas suur või väike A, seda oleks ikkagi oluline teada. kolm A, äh, väike A võeti vastu kolm väike A pluss kolm võeti vastu, kolm suur A lükati tagasi. lõpphääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on positiivne heaks kiidetud, aitäh teile ja vabandan, et pidin nii sageli elektrooniliselt kontrollima, aga nagu nägite, oli äh, väga tihe hääletus. järgmine kord äh, äh, kohtume üheksateistkümnendal oktoobril kuusteist kolmkümmend kuni kaheksateist kolmkümmend Brüsselis ja kahekümnendal novembril samuti Brüsselis, siis kogu päev üheksast poole üheni ja poole kolmest kella viieni. aitäh kõigile!